teevad äh, liikmesmaad sanktsioonid selleks, et vältida kõikvõimalikke kuritarvitusi, aitäh. suur aitäh, proua Hassi, sellega lõpetame debati, hääletamine toimub homme keskpäeval. kallid kolleegid, järgmine istung toimub homme, seitsmendal juulil San Fermin